kahekümne seitsmenda ja kahekümne kaheksanda aprilli äh, protokoll äh, ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas äh, on vastuväited sellele? kas see puudutab protokolli? küsib härra president. oodake palun üks hetk. kas te tahate võtta sõna protokolli küsimuses? Ah, kas te tahate võtta sõna protokolli küsimuses? ei äh, mitte siis sellel teemal. siis üks hetk palun oodake palun üks hetk, ütleb härra president. kõigepealt äh, ma pean vaatama, kas protokollile on vastuväiteid, kas on protokollile vastuväiteid? ei ole. Äh, need on siis vastu võetud ja kinnitatud. Äh, te tahate võtta sõna äh, kodukorralises küsimuses, palun, teil on sõna. Allora, presidente, a nome di tutto quanto il... ja suur aitäh, lugupeetud president. Äh, meie viie tähe liikumise nimel tahaksin ma rääkida ühest skandaalist, mis puudutab kogu seda parlamenti Äh, ma võtan sõna kuus kom kahe all äh, ja parlamendisaadikute käitumiskoodeksi kohaselt, sellepärast et on üks äh, saadik, kes sai kolme aasta pikkuse vanglakaristuse maksudest kõrvaleheidumise tõttu, aga on endiselt selle koja liige ja ka ähm, majanduskomisjoni liige, äh, kus tegelikult räägitakse ka maksupettusest ja maksudest kõrvalehoidumisest, see on täielik ja kohutav äh, huvide konflikt ja me peaksime tegelikult näitama selles küsimuses üles läbipaistvust. lugupeetud president, palun äh, uurige seda asja ja võtke tarvitusele vajalikud sammud, ma palun, et asjaomane kolleeg astuks koheselt tagasi ja ma palun, et härra Pitella oma fraktsioonis korra majja lööks palun, härra president, ma tõesti palun teid äh, kaitske selle institutsiooni au, ärge lubage inimesel, kes on maksupettuses süüdi mõistetud siin kojas äh, oma tööga jätkata, aitäh. haben sie sich jetzt beruhigt frau kollegin? Äh, proua kolleeg, kas te olete nüüd äh, veidi rahunenud? ei, härra Pitella. ei, ma ei äh, luba sellel teemal arutelul nüüd siin puhkeda. EU parlamendis valitseb õigusriiklus. tegemist ei, oli ju tegelikult poliitiliselt motiveeritud deklaratsiooniga ähm, ja äh, asjaomane kolleeg mõisteti süüdi esimeses kohtuastmes, aga ta on esitanud ähm, apellatsiooni sellele otsusele äh, ja Äh, minul presidendina ei ole mm, pädevust sellesse menetlusse sekkuda ja ma ei kavatse seda ka teha. see äh, menetlus on Itaalia kohtusüsteemi kätes Äh, praegusel hetkel on kodaniku immuniteet äh, peatatud, seda, me saame seda teha ja loomulikult ma mõistan äh, seda, et poliitikud tahavad meie mm, kodukorda kasutada selleks, et omapoolsete avaldustega esineda. härra Philippe de Bagger on nimetatud Belgia valitsuse liikmeks ja härra Janusz Wojciechowski on nimetatud kontrollikoja liikmeks ja ma õnnitlen mõlemat kolleegi ametisse nimetamise puhul